Good afternoon, dear colleagues. We will start, and hopefully, with all the challenges that these transmissions. alustame ja loodetavasti õnnestub meil kahe tunniga toime tulla, ilma et meil tekiks suuri raskusi kõigi nende piirangutega, mis meil praegusel hetkel on. mul on teile üks palve juba praegu algusest peale, hispaaniakeelne tõlge ei ole praegu kättesaadav tehnilistel põhjustel kolleegid töötavad selle käi-, kallal, et hispaaniakeelne tõlge meie arutelu käigus ka hakkaks toimima. ma vabandan kõikide kolleegide eest, kes sõltuvad hispaaniakeelsest tõlkest. vabandan, tegelikult hispaaniakeelne tõlge on olemas, me kasutame teist tõlkekabiini nii et tõenäoliselt tõlge peaks siiski olema kättesaadav kõigile. kõigepealt siis meie tänane päevakord, olete päevakorra kätte saanud, ainult üks sisuline punkt on meil täna päevakorras, arvamuste vahetus äh, Louis Bretoniga, kes on siseturuvolinik, Thierry Bretoniga, ja tervitan äh, härra Thierry Bretoni meie komisjoni koosolekul äh, hetke pärast. aga nüüd paari sõnaga ka meie esimehe teadaanded kus on mitmeid äh, sisuliselt olulisi punkte. kõigepealt, sel nädalal tähistame Euroopa Parlamendi soolise võrdõiguslikkuse nädalat. tegemist on olulise päevakorrapunktiga. tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon on selles mõttes üsnagi eesrindlik, meil on äh, kolm naissoost aseesimeest meie juhatuses. ma ei tea, kas me oleme komisjonidest ja erikomisjonidest kõige eesrindlikumad selles küsimuses, aga igal juhul võime oma saavutuste üle uhked olla. samuti on meil ka viis naissoost koordinaatorit. nii et äh, me oleme üsna heas tasakaalus. aga kogu parlamendi ja kogu Euroopa institutsioonide jaoks ning Euroopa Liidu ühiskondade jaoks ei ole olukord nii roosiline. ning ma olen äh, veendunud, et meie kui me räägime digiajastust ja tehisintellektist, räägime siis eelarvamusest, eh, eelarvamustest ka seoses eh, sooliste küsimustega, algoritmidega, mis juba oma olemuselt on, eh, kasutades andmebaase, suurendavad neid eelarvamusi, mis on meie praeguses ühiskonnas. meie oleme erikomisjon, kes tegeleb tehisintellektiga ja sooline diskrimineerimine, seetõttu peab jääma meie päevakorda alati tähtsale kohale. nii et meie selle nädala koosolekud on suurepärane võimalus ka meie hulgas vahetada mõtteid selle üle, kuidas me saaksime parandada soolise diskrimineerimisega seotud küsimusi, sealhulgas ka tehnoloogia kasutamisega seoses ja tehisintellekti kasutusega seoses ja nüüd siis päevakorrapunkt number kolm, meie asutava koosoleku protokolli vastuvõtmine, protokoll on internetis kättesaadav, kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis äh, loeme selle vastuvõetuks. teen hetkeks peatust, keegi ei protesteeri, nii et äh, tõesti võime lugeda need, äh, selle protokolli vastuvõetuks ja nüüd siis meie ainus tänane sisuline punkt päevakorras arvamuste vahetus volinik Thierry Bretoniga. mõningad kodukorda puudutavad punktid ka, et me oleksime distsiplineeritud, olgem siis võimalikult distsiplineeritud. meile on eraldatud ainult kaks tundi, täpselt kaks tundi arvamuste vahetuseks ja Thierry Petron on meie käsutuses need kaks tundi. minu ettepanek on, et kasutame seda aega arukalt selleks, et seda aega arukalt kasut-, arukalt kasutada, teades, et äh, kaheksateist inimest on sõna soovinud. ja tahaksin neile anda võimaluse küsimusi esitada ning äh, komisjoniga arvamusi vahetada. lähtuvalt äh, koordinaatoritega tehtud eeltööst leppisime kokku et äh, meie arutelu on pisut teistmoodi kui tavaliselt üles ehitatud, mitte küsimusi ei esitata rühmiti, vaid äh, eraldame igale liikmele viis minutit. Need viis minutit peaksid jagunema järgmiselt. kaks minutit, kaks minutit on mõeldud küsimuse jaoks ja kaks minutit on äh, volinikule vastamiseks ja siis on veel üks minut üle. arvestades seda, et tavaliselt kõnelejad kipuvad kahte minutit pikemaks venitama ja tekib oht, et me jääme ajakavast maha. paluksin jätta see üks minut täiendavaks küsimuseks ja kiireks vastuseks ainult siis, kui teil on seda tõesti hädasti vaja. kui teil tõesti on täiendav küsimus, mille esitamine on hädavajalik lähtuvalt äh, voliniku vastusest, siis kasutage seda, annan teile võimaluse selle küsimuse esitamiseks, aga kui te leiate, et see ei ole absoluutselt hädavajalik, siis mul oleks äärmiselt hea meel, kui te selle minuti kasutamata jätaksite, et meil oleks piisavalt palju aega ning me saaksime oma kahe tunniga asjadega ühele poole. annan siis liikmetele sõna ükshaaval. fraktsioonide järjekorras, nagu tavaliselt, kaks minutit küsimuse esitamiseks, kaks minutit volinikule vastamiseks ning üks minut kiireks täiendavaks küsimuseks ning kiireks vastuseks, kui see on hädavajalik. loodan, et meil jääb lõpus veel kümme minutit, viisteist minutit äh, volinikule otsade kokkuvõtmiseks, äh, lõppmärkusteks, järeldusteks, kui ta peab neid vajalikuks. niisiis teen ettepaneku, et hakkame pihta arvamuste vahetusega. mul on suur rõõm, et äh, volinik Thierry Breton oli valmis tulema sellele meie esimesele korralisele AIDA komisjoni koosolekule. palun, lugupeetud volinik, teil on sõna ja te saate kõigepealt alustada kümneminutilise sissejuhatava sõnavõtuga. suur tänu. suur tänu, lugupeetud volinik, Dragos ja teised. tere. aitäh, et te kutsusite mind tänasele koosolekule mul on hea meel näha neid parlamendiliikmeid, kes tunnevad tõsist huvi selle äärmiselt olulise teema vastu. ja mul on hea meel teiega mõtteid vahetada tehisintellekti digiajastul käsitleva erikomisjoni pädevusvaldkonda kuuluvate äh, teemade üle. tegemist on loomuga teema, loomulikult teemaga, mis on meie kodanike jaoks, meie maade jaoks, ka Euroopa Parlamendi jaoks äh, ja komisjoni jaoks väga oluline teema. oleme palju aega juba kulutanud selle teema kallal töötamisele. ma olen kohtunud mitmetega teie hulgast ja mul on väga hea meel seda ka tänase arvamuse vahetuse käigus rohkem süviti tegema, tegemise üle. kõigepealt olen seda juba öelnud ja ütlen seda ka tulevikus me oleme tööstus, tööstusega tegelev manner, kõige tööstuslikum maailm nagu üldse, nii et peame haarama sellest potentsiaalist kinni ning äh, peame ka digitaalvaldkonnas äh, olema liidri rollis, ka andmete valdkonnas, äh, andmete kvaliteet ja nii edasi ja isikuandmete kaitse on väga olulised meie jaoks tööstusandmed on äh, väga tähtsal kohal andmete valgus. tehisintellekt äh, ilma andmeteta ei ole võimalik ja me peame siis valmistama äh, suureks andmete vooks, mis tuleb ja muutub olulisemaks kui, veel kui isikuandmete maht ja laine. kõigepealt tehisintellekti kasutamine mina isiklikult ei arva, et äh, me peaksime ainult ühte tehnoloogiat reguleerima, aga me peame keskenduma selle tehnoloogia kasutamisele ja sellele, kuidas neid algoritme peaks kasutama, millised on algoritmide tingimused, algoritmide loomise tingimused, selleks, et tuvastada riske ning äh, soovimatuid kõrvalekaldeid korrigeerida kui me tahame andmete ühtset turgu, siis see on väga oluline, äh, ka kontroll ning samuti tehisintellekti tööstuse arendamise seisukohast on see oluline. paar sõna siis reguleerimise kohta me oleme valmistamas ette järgmise aasta alguseks õigusloomelist ettepanekut, mille eesmärgiks on panna paika tehisintellekti kasutamise raamistik. kõigepealt tuleb taastada ühe usaldus ettevõtteid äh, stimuleerida, äh, rak-, uusi rakendusi välja töötama ning kasutama, me ei taha loomulikult uuendustegevust lämmatada, maha suruda ja me tahame, et meie süsteem peaks ajaproovile vastu, käiks äh, tehnoloogia arenguga sammu, me peame tuleviku arengut prognoosima, me ei taha hakata tehisintellekti uuesti reguleerima iga aast-, kahe aasta tagant, me peame tehnoloogia arengut suutma ette näha, sellega sammu käia ja mõningad asjad võivad toimuda loomulikult kiiremini, kui me oskame ette näha, ühesõnaga, me ei taha väga spetsiifiliselt ega emotsionaalselt sellele teemale lahene-, läheneda, ehkki ka see on oluline, me tahame keskenduda tulevikule, kestvusele ning äh, mõelda sellele tehnoloogiale, mida me tahaksime oma reguleeriva raamistikuga toetada. ja samuti peab loomulikult ka olema koostöö keskkonnaküsimustes tehisintellekti äh, algatustel ning sedagi tuleb arvesse võtta. siis äh, kõigepealt meie valge raamat tehisintellekti valdkonnas, me tahame luua sellise äh, suurepärase eeskujude äh, ökosüsteemi meie ettevõtete jaoks, usalduse süsteem tuleb luua samuti, kus eeskirjad on selged tehisintellekti arenguks ja arendamiseks. tehnoloogilises valdkonnas nagu meie valges raamatus on olemas, teeme ettepaneku keskenduda teadusuuringutele, koostööle liikmesriikide ja ettevõtete vahel ning äh, digitaalse kirjaoskuse arendamisele digitaalse pädevuse arendamisele. me tahame suurendada investeeringuid Euroopa Liidusse ja olen palju ise võidelnud selle eest, et kakskümmend protsenti taastuskavade vahenditest oleks suunatud digitaalvaldkonnale. loomulikult ma olen veendunud, et olete te meiega nõus, üks osa sellest peaks kindlasti minema ka digi, tehisintellektile. ma tahaksin teile äh, loomulikult öelda, et proportsionaalsus on äärmiselt oluline, me ei taha liiga, liigselt hakata reguleerima. me tahaksime äh, oma raamistikuga hoida ära võimalikke riske, raske, võttes arvesse tehnoloogia konkreetset kasutamist, kindlustada need elemendid, mis on meie jaoks olulised, põhiõigused sealhulgas. valge raamatu ettepanekud, neid oli terve rida. olete sellega tutvunud, need leidsid väga, said väga sooja vastuvõtu osaliseks. meil toimus ka suur konsulteerimine enne seda ja on selge, et äh, teised äh, mandrid, teised maailmajaod tunnevad suurt huvi selle vastu, mis meil toimub. selle ja seetõttu oli konsulteerimine äärmiselt oluline. kõik sidusrühmad tundsid huvi konkreetsete põhimõtete vastu, mis on meie õigusloomelises ettepanekus olemas, need on olulised võimalikult laiaulatuslik määratlus, toimiv funktsionaalne määratlus tehisintellektile. Mm. teiseks, lähenemine, mis lähtub riskidest ja mis soovi-, mis arvestab igasuguse tehisintellektiga aga ka konkreetsete spetsiifiliste mureküsimustega. Ähm, kõrge riskiga rakendused, ähm, neid tuleb eraldi käsitleda. Nende jaoks peavad olema konkreetsed kohustused paigas. ja siis äh, ülikõrge riski puhul tervisega seotud küsimused, äh, isesõitvad sõidukid äh, ja nii edasi ja nii edasi. rakendused, mis on tõesti ülikõrge riskipotentsiaaliga rakendused, nende puhul tuleb paika panna väga selged kohustused andm-, andmekogude kvaliteet, kontrollisüsteemid ja nii edasi. olen algusest peale öelnud, andmete kvaliteet on äärmiselt oluline tehisintellekti ning algoritmide kasutuse puhul ja siis neljandaks, kohustused austamist peab saama ex-ante kontrollida ka vastavuskontrolli osas, ka ex-post kontroll, riskide kontroll on oluline element, see peab olema põhimõtteliselt arenev valdkond. siis eraldi oleme tähelepanu pööratud biomeetrilistele valdkondadel, biomeetriliste andmete kasutamistele, nagu näiteks äh, lennujaamad ja nii edasi ja nii edasi, kõiki neid valdkondi tuleb alati pidada kõrge riskiga valdkondadeks ning äh, nõuded peavad ka sellest lähtuvalt äh, paika saama ja siis chatbot, selge informatsioon peab olema tagatud äh, meie tarbijatele, kas nad räägivad masinaga või inimesega. ja kõik tehisintellekti süsteemid, äh, kas nad tulevad äh, Euroopast või väljastpoolt, peavad vastama nendele tingimustele ja oluline on, et me oleksime Euroopa reeglid selgelt ja konkreetselt paika pannud, sellega tagame arusaadava raamistiku ettevõtetele, ka Euroopas, kellel on tehnoloogilised võimalused olemas ja kes tahavad kodanikele ja ettevõtetele äh, oma teenuseid pakkuda. tehisintellekt on tehnoloogia, mis on äärmiselt oluline mõistetavatel põhjustel. me praegu sõltume palju Euroopas, Euroopa välistest algoritmitest, lahendustest ja meil on vaja Euroopa alternatiive. andmete ühisturg on selles valdkonnas väga oluline ja andmete valdkonnas tegeleme nii reguleerimis- kui tehnoloogilise teljega. Saksamaa eesistuja on pannud suurt rõhku meie digitaalvaldkonna suveräänsusele. olete sellest kuulnud korduvalt ja kui meil on kui me ei ole isikuandmete valdkonnas, kui me jääme maha äh, lainest või natukene jäime isikuandmete laines ajast maha, siis tööstuse valdkonna puhul me ei kavatse kindlasti sellest rongist maha jääda, otse vastupidi. me tahame süsteemi, mis oleks, käiks ajaga sammu. ja meil oleks tagatud meie äh, tehnoloogiline suveräänsus ja meil on selleks vaja paika panna meie õigusloomeline raamistik. meie eesmärk on selge, äärmiselt oluline, et Euroopa andmed kontekstis, millest ma praegu räägin, ja eriti tööstusvaldkonna andmed, neid saaks salvestada, käidelda ja nii edasi Euroopas, lähtuvalt Euroopa äh, reeglistikest, mitte kuskil mujal. ilma et äh, tarbijad sellest ja andmeomanikud sellest isegi teaksid. meil on oma äh, neljasambaline süsteem, Euroopa Cloudi, äh, Euroopa pilve arendamine. me ei saa olla päris rahul praegu sellega. ekstraterritoriaalsuse põhimõttega. liikmesriigid tegid oma avalduse meil on vaja Euroopa pilvealliansi, siis äh, andmete käitlemine kaheksa miljardit eurot on mõeldud superarvutite väljatöötamiseks. meil on väga palju arvutusvõimekust, et olla, käia ajaga sammu ning olla tuleviku tehnoloogiastandardite kõrgusel loomulikult äh, me peame selle arengu, selles arengus väga aktiivselt äh, osalema. selge on see, et meil oleks olemas äh, vahendid, teadmised on meil olemas ja vahendid peavad samuti olemas Euroopaga protsessorite äh, allianss on selles kontekstis oluline. ja Euroopa väärtuste edendamine üheteistkümnendal novembril e, tutvustama andmete haldamise ettepanekut. loome selged kriteeriumid ta-, andmete taaskasutamiseks see on väga oluline tehisintellekti seisukohast, sellepärast et äh, see hõlmab ka pilte, skännereid ja, ja nii edasi ja nii edasi. algoritme, mida kasutatakse ka äh, diagnooside paikapidamises, meditsiinisektoris, siis uued platvormid, mis on olul-, erinevad praegustest platvormidest, kus äh, kasutajad andmetel, olgu siis need isikud või ettevõtted, on andmete kontrolli, kontroll. me räägime siin omamoodi digitaalsest twin süsteemist siis äh, ka andmealtruism, äh, selleks peavad olema oma süsteemid paigas äh, ja andmete halduse aktile lisaks töötame me veel avalike andmete valdkonna kallal, statistika, kosmoseandmed ja nii edasi ning äh, selle potentsiaali kallal. ning me tahaksime ka täidesaatvat äh, akti andmekogude kohta, seegi on oma seotud tehisintellekti valdkonnaga äh, et meil oleks andmed asjakohased andmed ning need kasutatakse, kasutatakse õigete algoritmidega. nii et andmeakt, seda tutvustame õige pea, et täpsustada andmete kasutamisest, kasutamiseks. andmete liikuvus, kaasaskantavus on oluline niisiis praegu kõike. ning äh, olen nüüd valmis ka teie küsimustele vastama. Euh, euh, suur tänu selle suurepärase sissejuhatava sõnavõtu eest. Euh, that... mulle öeldi, et meil on endiselt tehnilisi probleeme ühega äh, kolmest kabiinist iga keele puhul mis tähendab, et kui me tahame jätkata ning me ei taha teha pausi tõlke jaoks, siis me peame võtma kaheminutilise pausi kabiinide ümberjagamiseks. seega palun ärge äh, katkestage oma ühendust, ma palun kõigil äh, saadikutel ning ka volinikul äh, jätta oma ühendus praegu alles, aga me peame tegema kaheminutilise pausi, et kolleegid saaksid süsteemid taaskäivitada tõlkijate jaoks ning kahe minuti pärast alustame uuesti kõnelejatega, seega ärge äh, vajutage ühtegi nuppu, meil on lihtsalt kahe minuti pikkune paus, aitäh! Dear colleagues, dear commissioner. Uh, head kolleegid, lugupeetud volinik, suur aitäh, et äh, ootasite, tänan teid kannatlikkuse eest, kuni me lahendasime need tehnilised probleemid. me teame, et ei ole väga lihtne nendes tingimustes töötada ning äh, me täname tõlke nende töö ja kannatlikkuse eest ning probleemide lahendamise eest. alustame siis äh, küsimuste vooruga ning kõigepealt võtab sõna Rahvapartei nimel Eva Maidel, teil on kaks minutit. Please press the speaking button. palume kõnelejal vajutada kõnelemise nuppu. Commissioner, good afternoon. volinik, tere pärastlõunat. mul on väga hea meel, et meil on võimalik pidada esimene arvamuste vahetus. minu küsimus on kooskõlas sellega, mida te päris sõnavõtu alguses ütlesite Te ütlesite, et andmed on väga väärtuslikud äh, selles osas, mis puudutab andmete kvaliteeti ning kättesaadavust. ning sama äh, kehtib tehisintellekti kohta. seega minu küsimus on järgmine. kas võiksite valgustada meid selle osas, kuidas te tagate andmete jagamise julgustamise, kas äh, saavad olema vabatahtlikud või kohustuslikud süsteemid? milliseid stiimuleid kummaski olukorras kaalutakse? aitäh uh,! suur aitäh, Eva, ja palun, volinik, teil on sõna. Teil on kaks minutit vastuseks. Oui, bon, merci, euh, cher Eva, pour... suur tänu, kallis Eva, selle küsimuse eest. jah, kindlasti on vaja juurdepääsu andmetele ja on vaja andmete mahtu. meil on kahte suurt, kaks suurt andmete liiki. ja peame need korralikult peame korraldama nende andmete jagamise nagu kord ja kohus, kõigepealt avalikud andmed see on nõnda nagu ühine hüvi, hüve, ühisvara ja loomulikult äh, me äh, kutsume üles neid andmeid jagama. Need on andmed, mida luuakse maksumaksja osalusel nii-öelda ja need kuuluvad eurooplastele ja siis äh, tuleb neid jagada mõningaid saab jagada otsesel kujul, mõningaid tuleb anonüümiseerida. igal juhul tuleb korraldada asjad nii, et neid andmeid saaks jagada, eriti kõik, mis puudutab uuendustegevust, iduettevõtteid, siis väga paljud rakendused kasutavadki just nimelt neid andmeid ära. siis on majandustegevuse ja ettevõtete loodud andmed selles valdkonnas, selle valdkonna kallal me töötame sektoripõhise lähenemisviisiga, kui nii võib öelda. võtame näiteks autosektori. autosektoris on andmed, mis on äärmiselt väärtuslikud, teadusuuringud, ähm, andmed erinevate mootorite, erinevate tehniliste elementide kohta. ja see kuulub loomulikult ettevõtetele ja ja siis äh, on andmed, mida võib pidada nii patendi nii-öelda patendi äh, andmeteks. Need ei, need peavad olla, võivad olla näiteks äh, andmed, mis puudutavad näiteks hooldust ja nii edasi, mille jagamine on ettevõtete enda huvides, ka tervishoiuandmed näiteks. seal on andmeid, mida tuleb jagada, loomulikult tuleb piiravad tingimused riskide maandamiseks arusaadavatel põhjustel paika panna, aga on andmeid, mida saab anonüüseerimis-, anonüümiseeritud kujul jagada ja tuleb jagada, sellepärast et see on meie kõigi huvides aga loomulikult tuleb tingimused selleks ja raamistik paika panna. ma pean vastama teie küsimustele kahe minutiga. nii et ma ütlen, et meil on tõesti vaja andmete ühisturgu, Eeva, kus andmed rohkem liiguksid ja meil on vaja andmete jagamist, mis on äh, korraldatud konkreetselt ära, lähtuvalt tingimustest ja me peame panema paika tingimused andmete jagamiseks ning kandma hoolt selle eest, et andmed jääksid Euroopa kohtu alluvusse. me peame tagama ka seda, et need andmed, andmete puhul lähtutakse nõusoleku põhimõttest ja nõusoleku põhimõtte loogikast, mitte ei oleks tegemist nii-öelda andmete vargusega, kõik peaks olema korraldatud ja vabatahtlik andmete jagamine. ma ei saa nüüd üksikasjalikult praegusel hetkel teiega kõiki sektoreid käsitleda, aga sektori kaupa me selle kallal töötame. aitäh, volinik. Eva, kas on ka järelküsimusi? I take it that this is not the case. arvestan siis, et järelküsimusi ei ole või siiski, Eva, palun. Please, please press the speak button. Madam Maidel, you need to press the speak button. Commissioner. volinik, aitäh teile vastuse eest vestlustes sidusrühmadega äh, kerkis esile andmete annetamise ning andmete kaitsmise küsimus ebaseadusliku kasutamise eest. kuidas te kavatsete kontrollida annetatud andmeid nii kodanike kui ka ettevõtjate vaatenurgast, aitäh! Commissioner, if you can, a very quick reaction? volinik, kui võiksite vastata väga kiiresti, palun. Rapid, monsieur president. teen lühidalt no,. Nende juhtumitega oleme põhjalikult tegelenud, kui me, me räägime nõndanimetatud andmealtruismist, andmete doneerimisest, siis selleks on vaja selget raamistikku, konkreetset raamistikku, sellest rääkis ka proua Medel see teema, selle teemaga tegeleme väga põhjalikult ja ka üksikasjalikult, see on üks osa meie õigusloomelise ettepaneku, õigusloomelisest ettepanekust, mille eesmärgiks on ühelt poolt soodustada nõndanimetatud teabe altruismi, aga kaitsta siis seda valdkonda ka riskide eest. We lost you, we lost your video signal äh, volinik, meil kadus äh, teie videopilt, aga tundub, et äh, saime vastuse siiski. me kahjuks ei näe volinik teid. volinik vastab, et tema näeb. ja nüüd on kõik väga hästi. aitäh, võtame nüüd järgmise kõneleja sotsiaaldemokraatide nimel, Brando Benifei. presidente, grazie, komissar aitäh, volinik. ja aitäh, esimees. mul on küsimus. üks kõige kiireloomulisemaid probleeme, mida me peaksime andmetega seoses lahendama, puudutab andmeid, mis on olulised tehisintellektisüsteemide loomiseks ning see kiireloomuline probleem, nagu ma mainisin, puudutab suures ulatuses seda, äh, et andmed jäävad väheste ettevõtete kätte ning äh, VKE-d, iduettevõtted ning avalikkus võib, äh, nende tegevus on sellest mõjutatud seega, kuidas te kavatsete tagada, et praegune seadusandlus, näiteks andmebaaside eeskirjad ning autoriõigus ei õõnesta meie jõupingutusi, et VKE-del ning ava-, riigiettevõtetel ja iduettevõtetel oleks parem juurdepääs nendele andmetele? komisjoni tööprogrammis mainiti andmebaaside direktiivi ülevaatamist ning ma tahaksin teada, kuidas seda ülevaatamist läbi viiakse selleks, et see aitaks ka väiksemaid ettevõtteid suur aitäh ja palun, volinik! Äh, äh. suur tänu selle küsimuse eest, tegemist on ka kahest elemendist koosneva küsimusega ja äärmiselt tähtsa küsimusega. tegelikult ma puudutasin seda kaudselt juba oma sissejuhatavas sõnavõtus, me oleme äh, nii-öelda roheline manner ja me tahame innovatsiooni ja uuendustegevust selles olulises valdkonnas loomulikult soodustada. avalik teave on tähtis ja meil on, pakume juurdepääsu andmetele äh, iduettevõtetele ja väikestele keskmise suurusega ettevõtetele eriti soodsatel tingimustel. see on äärmiselt tähtis, sellepärast et uuendustegevus, noorte, noorte inimeste arv, kes tulevad uue, uute uuenduslike mõtetega lagedale, on muljetavaldav. ja siis teie teine küsimuse pool puudutas äh, andmehaldus direktiivi ülevaatamist, andmebaaside direktiivi ülevaatust, vaatamist ja see, see ülevaatamine, läbivaatamine on et-, plaanis kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, et suure lisaväärtusega andmed muuta võimalikult hästi kättesaadavaks, eriti VKE-dele nii et igati positiivne vastus teie olulisele küsimusele, mis puudutas VKE-de ja iduettevõtete juurdepääsu andmekogudele suur tänu. aitäh, volinik, kas äh, kolleeg Benifeil on lisaküsimusi? jah, mul oleks veel üks küsimus. üks kõige kiireloomulisemaid probleeme andmetega seoses on koostalitusvõime. näeme seda tervisevaldkonnas, äh, kontaktide jälgimise rakenduste puhul koostalitusvõime Itaalia, Iiri ning äh, Saksa võimude vahel on äh, käivitatud ning seda võimaldas äh, Euroopa Liidu juurdepääsuvärav ning ka teised riigid liituvad meiega. Need standardid on üks osa e-tervise kaks tuhat kaksteist kuni kakskümmend programmist ning EIDASE algatusest. minu küsimus on see, et kas selline koostalitusvõime standard võiks kasutusele tulla ka teistes valdkondades, näiteks erasektoris, haridusvaldkonnas, teadusuuringute sektorites, võttes arvesse just praegust olukorda ning milliseid äh, tõkkeid me peaksime ületama selle suhtes no.? aitäh ja volinik, palun teilt kiire vastus. no mais là je vais être, je vais être très clair hein? Euh. mu vastus on selge. Teil on igati õigus koostalitusvõime on möödapääsmatu ja me loome andmete ühtset turgu praegusel hetkel, mina olen ühisturu volinik ja ma tahaksin, et meie siseturg oleks täielikult avatud ja toimiks ka andmete osas, koostalituse võimel on sellel, selles väga tähtis roll. see, mis toimub erinevate rakenduste valdkonnas ka äh, pandeemia jälitamise, kontaktide jälitamise rakenduste küsimuses äh, näitab seda suurepäraselt. koostalitusvõime on siseturu jaoks väga oluline, nii et äh, selline lock-in lähenemisviis ei ole mitte mingisugusel juhul vastuvõetav. eraldame vahendeid ja võtame meetmeid selleks, et seda sellist lähenemisviisi, mis siseturu seisukohast on turutõkkeks, ära hoida. aitäh ja Renew fraktsiooni nimel saab sõna proua Svenja Haan. Thank you uh, very much, Chair and thank you very much, Commissioner aitäh, esimees, aitäh, volinik, et meie esimese AIDA kohtumisega liitusite. nagu te teate, siis meie komisjonil on käed tööd täis tehisintellekti ning andmestrateegia töö ühtlustamisega ning Renew Group, Renew fraktsioonil on mõningad äh, eesmärgid, mida me tahame seoses andmete regulatsiooni ning tehisintellektiga tagada ning äh, muuta Euroopa Liit äh, juhtivaks osalejaks. meil on vaja teaduslikku ning majanduslikku innovatsiooni ja me peame tagama selle, et me ei lisa täiendavat koormust VKE-dele ning iduettevõtetele, vaid et me võimestame neid nende konkurentsi suurte tehnoloogiaettevõtetega ning loomulikult me peame järgima kõrgeid standardeid seoses tarbijakaitsega ning me suudame neid eesmärke saavutada siis, kui meil on ühtse turu standardid, killustatud riiklik ähm, äh, regulatsioon, mis puudutab andmeid ja tehisintellekti, ei ole lihtsalt variant minu jaoks on väga oluline ka tagada põhiõigused ning äh, nende kaitsmine. ei andmestrateegia ega tehisintellekti äh, regulatsioon ei tohiks õõnestada meie põhiõigusi. mis puudutab andmete strateegiat, siis ma tahaksin teilt, äh, härra volinik, küsida, kuidas komisjon kavatseb tagada, et meie kodanike jaoks kohaldatakse kõrgemaid andmestandardeid mitte ainult teoorias, vaid ka praktikas ning kuidas me saame tagada seda, et andmekaitse eeskirju jõustatakse nii siseturu sees kui ka väliselt. ning kuidas me suudame tagada tõhustatud küberjulgeoleku selleks, et kaitsta oma kodanikke ning tööstuse andmeid ning äh, millised on meie küberjulgeoleku peamised probleemid Euroopa Liidus? suur aitäh, Sven ja, ja palun, volinik! Merci beaucoup. Si, si, et si je peux permettre pour les tradu-. suur tänu. võib-olla tõlgid võiksid rääkida natukene kõvemini. siis me kuuleksime paremini, mida te ütlete. heli ei ole väga hea. kallis Svenja. olen nõus teiega, olen täielikult nõus teie ambitsioonidega Euroopa peab olema liidri rollis selles valdkonnas, see on väga oluline. ei tohi ka olla liiga palju bürokraatia koormat meie ettevõtetele, jah, ja peame vältima seda, et meie õigusraamistik oleks killustatud, mis pidurdaks meie tehnoloogia arengut see tehnoloogia on alles algusjärgus, tehnoloogia areng on algusjärgus ning me tahame selle täielikku potentsiaali kasutada. kuidas saame tagada, et äh, ei äh, kasutata ära meie süsteemi, et meil oleks äh, kaitsesüsteem, mis kaitseks äh, meie ettevõtteid e-, ebaõiglase konkurentsi eest. mis puudutab tooteid siis tuleb kasutada toodete juures, tuleb lähtuda toodetisest, toote kasutusest, kasutuse eesmärkidest. loomulikult me peame teadma, kuidas neid andmeid kasutatakse, milliseid andmekogusid kasutatakse. me peame saama kontrollida, et kõik oleks meie õigusraamistikuga kooskõlas. me ei saa lubada meie turule selliseid tehisintellekti äh, lahendusi, mis ei vasta meie kehtestatud nõudmistele ja meie kehtestatud väärtustele. nii et tuleb läbi viia kontrolli, ka ex-ante kontrolli, kui on paigas, millised meie äh, suunised ning piirangud on, siis hakka, alustame seda tööd peab olema tagatud täielik vastavus ja kui ei ole vastavus tagatud, ei lasta toodet turule ja me peame arvesse võtma meie tooteid ja toodete kasutust oma süsteemi paika pannes, nii et mis puudutab piraatlust ja kaitset üldisemalt, meie väärtuste kaitset, ka soolist võrdõiguslikkust, mis, millest rääkis esimees just hetk tagasi, ka neid tuleb arvesse võtta. ka sellega seoses tulevad mõningad tingimused, mõningad põhimõtted, mida tuleb austada. see on väga tähtis küsimus, teema on tähtis, töötame selle valdkonna kallal ning võin öelda, et me ei taha siin mingisuguseid kunstlikke, kunstlikke piire tekitada. me tahame lihtsalt tagada selle, et meie põhimõtted, meie väärtused oleksid kõigile teada ja kõik, kes tahavad meie siseturule tulla, peavad neid austama. kui nad austavad, väga hea, ja kui nad ei austa, siis kurb küll, nad ei tule meie turule. me töötame selle kallal ja see on üks osa meie igapäevasest tööst. Svenja, aitäh, volinik ja Svenja, kas on ka jätkuküsimus. okei okay,, if not uh,, then kui mitte, siis anname nüüd sõna Kristiina Andersonile ID fraktsioonist. jaa, jah, suur tänu minevikus Euroopa Liit on eufooriliselt üritanud tulevikku üles ehitada, kuid tuleb äh, tunnistada, et läbikukkumiste rida on pikk. meil on erinev SKT erinevates riikides ja on teatud riike, mida nii-öelda kunstliku hingamise peal hoitakse. ja peale selle oleme me lõhestunud näiteks välispiiride kaitse puhul äh, liikmesriigid kaitsevad ise piire ja Ungari on sellepärast saanud ka äh, korralikult tutistada. me toome sisse kurite-, kurjategijaid ja terroriste ning äh, teeme sajad tuhandeseid ülekandeid riikide vahel. Euroopa Liit muutub üha rohkem sotsialistlikumaks ja viimane ülemkogu näitas meie läbikukkumist, Brexit on parim näide selle kohta. nüüd, kui me räägime tehisintellektist, siis Euroopa Liit jällegi liiga hilja avastas enda jaoks selle küsimuse ja olukord on nüüd selline, et Euroopa Liit ja Hiina on meist juba ammu seitsmepenni koormasaabastega mööda läinud ning meie oleme väga halvas olukorras. minu küsimus sellepärast on järgmine. milliseid järeldusi kavatseb komisjon mineviku vigadest teha ja milliseid uusi strateegiaid töötatakse välja, võib-olla ka selleks siis, et tehisintellekti puhul mitte nii palju käpuli käia, kui varem on käidud uh,? Not... volinik, ma ei usu, et te hakkate rääkima siin Brexitist äh, ja rändeküsimustest, aga ülejäänud küsimustele võite vastata. Merci aussi la traduct-, euh, au traducteur parce que suur tänu ja suur tänu ka tõlkidele, ma hindan kõrgelt teie panust, palju parem on heli nüüd ja Aida komisjon tegeleb selle teemaga, nii nagu mulle tahaksin teile öelda, et ma ei ole päris äh, nõus teie kirjeldusega. sellepärast, et ma olen küll ka volinik, aga ma olen ka selle sektori spetsialist, nagu te teate, aastaid, aastaid olen selles sektoris töötanud, nii et ma ei ole teie kirjeldusega nõus, olen, austan teie arvamust, aga ma ei ole teiega päri. me ei ole sugugi tehisintellekti valdkonnas rakenduse ning tööstuskasutuse valdkonnas maha jäänud. ja andmed, mis on kõige olulisemad, on tööstusandmed praegusel hetkel, me oleme esimene tööstusseadlik manner maailmajagu, oleme liidri rollis, kõige uuenduslikum maailmajagu selles valdkonnas, tehaste digitaliseerimise valdkonnas, automatiseerimise ja ka tehisintellekti kasutamise valdkonnas. ja meie eesmärgid, meie toodete eesmärgid on tagada seda, et Euroopa jääks eesrinda, eesrindlikuks ka tulevikus. et me ei kaotaks oma liidrirolli. tahaksime oma tehisintellekti vallas enamgi saavutada, loomulikult on me, on nii mõndagi teha, aga meie ettepanekute korpus võimaldab olukorda hästi reguleerida ning äh, minu meelest austada seda protsessi ning äh, samas tagades meie väärtused. algoritmid, mis kasutavad andmeid, äh, need saame toetada, andmed ei ole täitsa äh, nii-öelda kahjutud ja andmed, mis tulevad teistest maailma osadest, mm, ei pruugi olla sama kvaliteediga ja nii edasi. ja ma olen algusest peale öelnud, et me peame seda arvesse võtma, mõningad andmed on delikaatsemat sorti andmed ja mõningatel puhkudel, kui andmeid kasutatakse Euroopas, siis algoritmid ja masinad mis neid andmeid kasutavad, peavad olema Euroopas või peavad nad olema saanud täieliku vastavuskinnituse. see on äärmiselt oluline, et selliste delikaatsete andmete puhul oleks meil täielikult Euroopa põhine andmekäitlemine, andmetöötlemine. on teil ka lisaküsimus, proua Anderson? If not uh,. Nein, danke ei äh.. nüüd Roheliste fraktsioon, palun, Kim van Spandak, palun. Kim van Sparendak. Click, click the speak button. Push the speak button, please. All right, thank you. Artificial intelligence. aitäh, tehisintellekt ja andmete kättesaadavus on tõesti väga tähtis ka alternatiivsete energiaallikate kasutamiseks. meil on vaja neid andmeid selleks, et oma ressursside, ressursse mõõta. kuid teiselt poolt me näeme, et äh, andmete säilitamiseks läheb meil väga palju energiat. üks uuring näitab, et tehisintellekt spordi õpetamine äh, kulutab väga palju, äh, äh, õpetamine toob endaga kaasa väga palju CO kahte. ka Hollandis on meil näiteid selle kohta. kui me soovime jätkusuutlikku tulevikku digitaalajastut, siis on meil vaja ka reegleid, priori-, prioriteetide kohta. digitaliseerimine ja jätkusuutlikkus ei välista üksteist. meil on praegu ka kliimakriis, meil ei ole aega siin oodata mingeid vabatahtlikke samme ettevõtetelt. volinik, kas komisjon kavatseb ka tehisintellekti keskkonnajälge arvestada taristu ülesehistamisel? Thank you very much, Commissioner aitäh, volinik, palun. Merci äh,, äh, cher Kim äh.... suur tänu. ütlen teile otse, see küsimus äh, on äh, mind piinanud juba aastaid ja ja ma pean sellega tegelema. Teil on tõesti õigus oleme rääkinud digitaalvaldkonnast kui tehnoloogiast, mis muudab kõiki meie harjumusi, meie tööharjumusi, meie koos elamise viisi, meie ühiskonna toimimise viisi, teil on täielik õigus kes räägib andmetest, see räägib andmete salvestamisest, kes räägib andmete salvestamisest, räägib serveritest, kes räägib serveritest, räägib elektrist, energiast ja kes räägib energiast, räägib kliimast, keskkonnast, loodusvarade kasutamisest ja nii edasi ja nii edasi. juba aastaid olen ma väitnud, et me viidame toodame üüratutes kogustes süsinikdioksiidi andmeid töödeldes ja seetõttu me ka tegeleme selle valdkonnaga, võtame kõiki võimalikke, kõikvõimalikud meetmed selleks, te teate, et protsessorid kasutavad väga palju energiat ja protsessorite jahutamine on eriti energiamahukas. nii et me püüame siis äh, protsessorit äh, paigutada piirkondadesse, kus äh, nende jahutamine on kas kergem või kus on eriti, kus toodetakse parasjagu eriti palju energiat, on energia ülejääk. me peame sellele mõtlema oma tegevuses, see on seotud meie inimkonna arenguga, mida me peame investeerima siis paralleelselt oma töös ka nõndanimetatud keskkonnasõbralikesse protsessoritesse, kus äh, energia tarbimine on väiksem, kus äh, ei ole vaja nii palju jahutustegevust ja nii edasi. on ka lahendusi, kus protsessorid on vee all, kus äh, jahutamine toimub sel moel. see näitab, et majanduse taastuskavade kaudu ähm, saame ka selle kallal töötada. ma tahtsin, kakskümmend protsenti oleks eraldatud digitaalvaldkonnale, kuid samal ajal tuleb töötada ka tehnoloogia arengut, keskkonnasõbraliku tehnoloogia arengut, et kui me töötame välja uusi rakendusi digitaalvaldkonnas, siis ka tehnoloogia käiks meie soovidega sammu. see on meie Euroopa eripäraks, me oleme ainus maailmajagu kes sellele mõtleb, see on väga oluline investeering meie kodanike jaoks, oluline investeering ka meie konkurentsivõime seisukohast, me oleme esimesed maailmas, kes sellele mõtlevad ning see on äärmiselt oluline. enne kui me paika paneme konkreetsed normid, siis ütleksin ma, et selles valdkonnas toimub ka isereguleerimine juba aastaid ettevõtetes iseäranis äh, äh, iga-aastastes aruannetes äh, võetakse arvesse seda. ja digitaaltehnoloogia valdkonnas peame me alati esitama andmeid selle kohta, kui palju süsinikdioksiidi me atmosfääri paiskame ja digitaalvaldkonnas tuleb seda ka. kahtlemata olen teiega täiesti nõus, olen valmis võitlema samade eesmärkide eest nagu teie, samas suhtuksin ähm, sellesse küsimusse siiski optimistlikult. ja ma arvan, et see kahene areng toimib ühelt poolt siis äh, andmekasutuse äh, kasv ning samal ajal energiatarbimise äh, vähenemine. jah, ehm, see rohelisem tehnoloogiasektor, seal on tehisintellekt tõesti väga tähtis ka energia üleminekul. kas te olete mõelnud ka selle peale, et meil oleks vaja kohustuslikku ehm, andmevahetussüsteemi? Thank you. A very quick answer, Commissioner aitäh ja saate võimaluse kiiresti vastata, volinik. jah, muidugi. ma tuletan teile meelde, et Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku et, et kolmkümmend seitse protsenti oleks ähm, meie taastuskavade vahenditest oleks äh, ette nähtud äh, just nimelt selleks äh, üleminekuks, selle ülemineku toetamiseks nii et äh, me toonitame liikmesriikidele, liikmesriigid küsivad meie käest loomulikult, et mida me digitaalvaldkonnas äh, saame teha, me, ma alati toonitan neile, et alati mõelge keskkonnasõbralikule tehnoloogiale, mis kasutaks vähem energiat, nii et me püüame neid kahte valdkonda toetada omavahel, et, et tekiks sünergia kahe erineva eelarvestamise ja investeerimisvaldkonna vahel. me ei ole naiivsed, me teame väga hästi, millest me räägime, tehisintellekt ning need iseõppivad masinad ja äh, selliste masinate ja algoritmide kaudu masinate õpetamine võtab aega kuid ja see tarbib ka väga palju energiat, nii et seda tööd tuleb kindlasti teha paralleelselt. me töötame ühel ajal välja norme, äh, keskkonnasõbralikke norme tehisintellekti arenguks. ma usun sellesse ja siis samal ajal tuleb mõelda keskkonnale ka muudes muudel tasanditel, liikmesriikides ja nii edasi ja nii edasi, aitäh, et te selle teema tõstatasite, sellepärast et sellest me ei räägi piisavalt palju, aga minu jaoks on see tõesti üks küsimus, mis on südamel. aitäh, ECR-i fraktsiooni esindaja. Gert Bourgeois, palun Mr Bourgeois, we don't hear you. härra Bourgeois, me ei kuule teid kahjuks, me näeme teid, aga me ei kuule teid. Can you try again? We are refresh-. proovige palun uuesti Can you hear me now, please? kas te nüüd kuulete mind? aitäh, tegemist oli vist tehnilise probleemiga. härra volinik, ma küsin hollandi keeles selle küsimuse. ma kuulasin väga tähelepanelikult teie paljulõbavat visiooni tehisintellekti kohta ja ma tahaksin teada eh, ja paluksin teid, et te tõesti Eh, ei peataks tehisintellekti väljaarendamist, ta peab olema proportsionaalne, peame vaatama täpselt, mis on riskid eh, ja millised riskid erinevates sektoris püsivad tahaksin rääkida ka andmetest. ma arvan, et Euroopa Liidus oleme me väga palju maha jäänud just andmete ligipääsevuse küsimuses. viieteistkümne suurima digiettevõtte hulgas ei ole mitte ühtegi Euroopa ettevõtet meil on ka teadlaste ja tudengite väljavool, nad lähevad USA-sse, sellepärast et nad seal saavad kasutada äh, suurte ettevõtete avatud andmeid. ja tõesti, tööstus neli punkt nulli väljatöötamisel peame me olema eesrinnas ja me peame siin tulema ühe küsimuse Äh, juurde tagasi, kuidas te seda probleemi lahendate, kuidas te kavatsete välja töötada stiimuleid ettevõtete jaoks, millised need stiimulid peaksid olema selleks, et nad andmeid annaksid kasutada või kas te soovite seda teha kohustuslikuks ja kolm, äh, teiseks, kuidas te soovite toetada ka ettevõtteid selleks, et nad äh, rohkem uuringuid välja viiksid, näiteks meil on siin juba mudelid selle kohta, kuidas ettevõtted ja äh, ülikoolid koostööd teevad ja kuidas te kavatsete sellist koostööd tulevikus stimuli-, stimuleerida? aitäh, volinik, palun! Je reconnais à travers votre question euh, les questions d'un entrepreneur parce que see on tõesti äh, ärimehe küsimus. me peame saavutama õige tasakaalu, õige keskkonna reguleerimise ja ettekirjutuste vahel. praegusel hetkel äh, andmega, andmeid kasutatakse lähtuvalt äh, aruka äh, tarkvara ähm, rakenduse, rakendustest, mis korduva kasutuse põhjal teevad oma järeldused, on väga põhjalikult läbi mõeldud ning teevad järeldusi äh, lähtuvalt varasematest andmetest äh, erinevate olukordade kohta. me kutsume seda tehisintellektiks, võime seda kutsuda kuidagi teistmoodi ja see, see on see protsess, millega me siin tegeleme. kõrgema riski olukorda me ei, ma ei rääkinud sellest veel piisavalt põhjalikult, ainult äh, pealiskaudselt ma teadsin, et see tuleb kindlasti teemadena esile. me saame loomulikult ettevõtete tegevust julgustada, kõigepealt aga tuleb tagada juurdepääs andmetele. Need andmed, meil on väga palju avalikku teavet, avaliku sektori teavet, mis on mootoriks uuendustegevusele, uskumatule uuendustegevusele ja võttes arvesse, et Euroopa tööstus on sellises olukorras, nagu ta on, me oleme loomas maailma suurimaid andmekogusid, asjakohaste andmete kogusid ja siis on oluline ka kõikidele Euroopa uuendajatele, sealhulgas ka ülikoolidele, idufirmadele, mis on seotud ülikoolidele, ülikooli laborit, neidki tuleb arvesse võtta, nagu ka teie, usun ka mina, nendevahelisse koostöösse. laborid, teadusuuringute ellu viivad teadlased, äh, nende jaoks on nende andmete kasutamine äärmiselt oluline. kui me räägime andmete kasutamisest idufirmade ning VKE-de poolt, siis sinna alla loen ma tegelikult ka ülikoolid, kes on väga olulised me koolitame palju insenere, palju doktoreid, palju doktorante on meie ülikoolides. ja meil on Euroopas kõige rohkem huvitavaid andmeid, huvitavat teavet, mis, mida saab innovatsioonitegevuses ära kasutada. aga pisut üksikasjalikumalt. BRIC tehnoloogia mida on kasutatud suurtes tehnoloogiates. TensorFlow näiteks. algoritmide põhine tehnoloogia. on üks näide. me oleme isikuandmete osas teistest maas. jah, tõsi oleme võtnud vajalikke meetmeid ja ja nüüd äh, tööstusvaldkonnas me peame kindlasti kõik ära tegema, et äh, neid võita. ja tänased noored, kui nad, äh, kui meil on hea haridussektori, ülikoolide, ettevõtete vaheline side, siis olen veendunud, et meie doktorandid kes äh, osaliselt tegelevad ka ettevõtlusega, teevad ilma. ma teen selles valdkonnas koostööd ka kolleeg Maria Gabrieliga. okei okay,, thank you uh,. Then... suur tänu, edasi kuue Fernanda Valena. please, the press brother. the speak button. Speak button, please. Yes, we can hear. We can see you. Yes. me näeme teid. suur tänu, härra Breton, selle sissejuhatuse eest. tehisintellekti mõju hinnangul äh, komisjon ütles, et on teatud kriteeriumid, millest tuleb kinni pidada. kohalikud ja riiklikud äh, valitsused on teinud siin soovitusi, mis äh, on muret valmistavad. mis on komisjoni hinnang, kuidas kõrgeid riske vähendada kunstliku Äh, tehisintellekti puhul, siis teatud kohustused ja nende mõju inimõigustele, et kuidas teie seda olukorda hindate? Thank you. Commissioner, please. no monsieur um,, monsieur Barena, seda austatud parlamendiliige, tegemist on teemaga, mis on oluline ja ka vägagi delikaatne. kui me räägime tehisintellektist, siis räägitakse äh, näo äratundmisest, biomeetriliste andmete kasutamisest ning äh, arvatakse, et tehisintellekt tegeleb just nimelt ainult sellega ja meie tänane tehisintellekti arutelu, mis on väga põhjalik, näitab, et tegelikult tehisintellekt on hoopis midagi laiemat. aga loomulikult see on ka asjakohane ja teie mure on põhjendatud julgeoleku valdkonnas äh, staadionites, linnades on kontrollid, mis on äh, sageli justiitsorganite, politsei kontrolli all, äh, paigaldatud kaamerad ja nii edasi. ja meil Euroopas on see väga oluline, et isikuandmeid selles kontekstis samuti austatakse. me ei saa neid andmeid kasutada, neid ei tohi kasutada äh, millekski, mis ei vasta meie õigusraamistikule. mõistan teie küsimust täielikult. ja ütleksin, et kõik, mida siin on ka tehtud biomeetrilise tuvastamise valdkonnas, mida on tehisintellekti algoritmid kiirendanud, aga seda kõike on tehtud siiski isikuandmete kaitse põhimõtteid austades ja ainult konkreetsetel väga täpsete tingimustega paika pandud õigusraamistikus paika pandud äh, äh, tingimustes saab seda kasutada isiku tuvastamiseks, neid tehnilisi vahendeid. meil on oma valge raamat, kus oleme äh, toonud selle teema välja, biomeetriliste andmete kasutamine. ka ja oleme alanud, algatanud arutelu selleks, et kaitsta kodanike õigusi ning pakkuda täie, vaadata, kas on vaja täienik, täiendavaid garantiisid. üks võimalus võiks olla mitte keelata kasutamist ei era- ega avalikus tekstoris, aga nõuda loa, eelnevat loa andmist, loa saamist kui kõik teavad. näiteks kujutame ette, et staadionites või lennujaamades inimesed on äh, kus inimesed liiguvad, on täiesti teadlikud selles, et et äh, selliseid tehnoloogialahendusi kasutatakse, selle kasutamisvõimalused ja kasutamise otstarbed on täielikult teada nendele inimestele, siis on see võimalik. meil on vaja siis võib-olla oma reguleerimise vahendeid, kus lähtutakse ennekõike praktilisusest. me oleme väga ranged, kui asi puudustab õigusriigi põhimõtte kaitsmist ja see on kindlasti üks tähtis osa nii-öelda kõrge riskimääraga rakendustest. aga tehisintellekt ei ole mitte ainult selline biomeetrilise valdkonnaga seotud tegevus, vaid tehisintellekti lahendusi saab ka väga paljudes muudes kontekstides rakendada potentsiaalse riskiga rakendusi Nende puhul tuleb lihtsalt äh, seda riski arvesse võtta ja vastavad kontrollmeetmed paika panna no.. lisaküsimuseks soovite ka? ei, aitäh. meil on natuke äh, rohkem kui pool tundi aega, sellepärast äh, ma teen nüüd ette ettepaneku, et lisaküsimusi enam ei esita, nii et üritage kahe minuti jooksul oma küsimusi esitada ja volinik, ma palun ka teil võimalikult lühidalt äh, vastata. selleks, et me saaksime äh, lõpetada õigel ajal. nüüd äh, teine pool ja Rahvapartei esindaja. Vielen Dank, Herr Vorsitz härra Aksel Foss. jah, aitäh, esimees, ma räägiksin saksa keeles. So ähm,, Herr Kommissar. volinik, äh suur tänu, et te olete nõus meile vastama. me näeme praegusel hetkel neid digitaalseid hüppeid, mida me teeme ja me näeme ka siin pandeemia valguses, kui tähtis on digitaalne maailm. teiselt poolt toob see aga ka välja selle, kui palju me sõltume mitte Euroopa ettevõtetest ja nüüd tehisintellekti puhul me peaksime olukorda Äh, muutma. meil on olemas potentsiaal Euroopas ja minu arvates ei piisa meil mitte ainult raamistikust, vaid meil on vaja tegeleda ka konkurentsi ja konkurentsivõime küsimusega. ning ma arvan, et me peaksime siin Euroopas oma jõudusid äh, koondama kuidas me peaksime seda koondamist läbi viima nii, et liikmesriigid oleksid võimelised üheskoos Euroopa eesmärkide nimel äh, töötama ja kuidas meil õnnestub ka teadmiste ülekanne ellu viia, siis see, mille teadlased on välja töötanud, kuidas on see võimalik tehisintellektile üle kanda, ilma et et äh, me söödaksime siin eeliseid ette konkurentidele, äh, konkurentidele, kes on siis põhiliselt USA-s ja Hiinas. kuidas meil õnnestuks see läbi viia ja kuidas me saaksime tehisintellekti toetada, välja arendada just Euroopas? Thank you very much uh,, Mr Voss. aitäh, härra Voss, volinik, palun. lugupeetud juhataja, kavatsen ähm, lühidalt teha, aga see teema on minu jaoks väga oluline, et väga raske on enda en äh, Äh, napisõnaliselt väljendada, püüan seda siiski teha. ehkki see küsimus on ära teeninud tundide pikkuse äh, vastuse, see on väga oluline osa meie aruteludest, ka proua Angela Merkeliga oleme sellest rääkinud äh, ja tõesti, ta on õigusega öelnud, et me peame võitlema digitaalse suveräänsuse eest Euroopa ma maailma jao jaoks ja me peame andma endast parima selleks, et tagada, et kõik, mida me üles ehitame, ehitame, see struktuur, äh, mille me loome praegusel hetkel tööstusandmete jaoks, võtaks arvesse meie konkurentsivõimet, äh, uuenduslikke põhimõtteid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. ja selleks on meil vaja teatavaid elemente, teie olete kõik tuttavad nendega, aga tuletan teile meelde, et Peeter Altmaier ja, äh, algatuse, mis on äh, nüüd rakendunud kogu Euroopas ja sellest äh, tööst lähtuvalt oleme Euroopa Pilvealliansi ja Tööstusalliansi loomas. Äh, ja see on väga oluline ja väga suureulatuslik, ei hõlma ainult isikuandmeid seal on, peavad olema kõrged küberjulgeoleku standardid ja tööstusvaldkonna puhul samuti veel kiiremad kui, veel olulisemad kui võib-olla isikuandmete kaitse puhul ja äh, need andmed peavad olema kasutusel millisekundite jooksul, võib-olla isegi nanosekundite käigus ja see on teema, mis on minul, mulle tõesti südameasjaks, sellepärast et kui meil ei ole autonoomsust ja suveräänsust, siis äh, me ei jõua selleni, et meil oleksid oma andmeprotsessorid, mida meie kontrolliksime ja siis me ei tea, kes neid kasutab äh, ja kes neid andmeid töötleb, kuidas neid töödeldakse. meil on vaja digitaalset suveräänsust, meil on olemas kõik teadlased, meil on olemas äh, insenerid, meil on olemas äh, akadeemiline seltskond ning ettevõtted, äh, me peame siis äh, kõike seda ära kasutama, et me oleksime Euroopas tulemuslikumad selles valdkonnas. ja rääkisime sellest proua kantsleriga ka. ma tean, et proua kantsleri jaoks on see ka oluline teema nii nagu ka ühenduvus, ühenduvus, mis tagab kõigile juurdepääsu, ükskõik kus me oleme, äh, juurdepääsu äh, lairibale hmm. ja kiirele internetile. ja meil on erinevad eelarvevahendid, taastuskavad ja nii edasi ja nii edasi äh, meil on olemas, me töötame ka reguleeriva raamistiku kallas, meil praegusel hetkel äh, andmete akt äh, ja kõik see võimaldab meil seda tegevust äh, struktureerida. me ei ole mingisugune suletud manna, samas me oleme valmis vastu võtma kõiki, kes seda soovivad, kui nad austavad meie eeskirju. ja need eeskirjad samas peavad olema väga selgelt paigas. aitäh! aitäh, volinik, nüüd meie esimene aseesimees Petro Kumpula-Natre. aitäh, aitäh, esimees, aitäh, volinik, selle mõttevahetuse eest. me väga, paljud meist juba töötavad selle dokumendiga, mille komisjon meile edastas andmestrateegia kohta ja me tõesti soovime suurendada andmevoogusid Euroopas ning ma jätkan sealt, kus äh, lõppes eelmine küsimus. Euroopa tööstus äh, ning üleilmne teen-, teenuste sektor, ehm, siin on meil vaja jällegi andmeid ja me tõesti ei soovi, et eh, Euroopas saaks manner, kus ei ole võimalik ka andmeid säilitada, meil on vaja siin nii-öelda paremat ökosüsteemi andmete jaoks, nii te võiksite natukene sellest rääkida. ja siis ehm, see, et eh, me annaksime rohkem andmeid äh, ettevõtetele. kui ma olen rääkinud erinevate osapooltega, siis eh, tuleb välja see, et väiksemate olukord on halvem, nii et te võiksite natukene eh, selgitada, kuidas meil oleks võrdne juurdepääs eh, andmetele. ja et näiteks ka see, et kui meil on iseseisev auto ja selles on juht, et see juht teaks siis ka täpsemalt, mis toimub eelmisel nädalal äh, häkiti ühe äh, haiglasüsteemi sisse äh, tegemist oli siis psühhiaatriahaiglaga, nelikümmend tuhat äh, patsienti teavad, et nende andmeid on äh, kätte saadud ja nad kardavad, et neid hakatakse nüüd välja pressima, nii et tõesti me teame, et nende inimeste andmeid saadi kätte, kuid me ei tea täpselt, kui palju neid andmeid siis oli ja millised andmed on ohu all. nii et härra Breton, kas teie arvate, et äh, andmekaitse üldmäärusest piisab või kas meil oleks vaja midagi äh, suuremat kui see praegune trahv, mis on sisse viidud? Madame äh Euh, Kumpula-Natri pour votre question. suur tänu, proua Kumpula-Natri, teie küsimuse eest. kõigepealt, äh, mis puudutab parlamenti. ei, sellest ei piisa. E CPD-st ei piisa. selleks, et kaitsta meie, äh, meid äh, rünnakute ja küberrünnakute eest. küberrünnakud leiavad aset iga päev. tõesti, see juhtum, millest te rääkisite, oli skandaalne. tegemist oli isikuandmetega. Ähm, tegemist on šantaažiga väljapressimisega. ma olen väga palju näinud selliseid äh, olukordi ja tõesti ja sellepärast äh, töötame nõndanimetatud küberkilbi eest, äh, töötame selle kallal, see kilp peaks kaitsma meid selliste tegevuste eest kes peaks kaitsma Euroopa Liitu ja see, meil on vaja keskust, kus analüüsitakse ähm, äh, nõrki külge, võimalikke rünnakuid ja nii edasi tegemist on väga suure ehitustööga, mis peab toimuma erinevates valdkondades paralleelselt, organiseeritud, strukturaliseeritud kujult. ja see on ainult üks osa meie andmeruumist. kõik need küsimused, mille te mulle esitasite, ei puuduta tegelikult mitte ainult tehisintellekti, vaid kogu seda sammude tegu, kogumit, mis on mõeldud meie kodanike, meie ettevõtete kaitseks. me peame kaitsma, kaitsma neid äh, erineval moel äh, ja me tahame paika panna, äh, kes on äh, ründepositsioonil äh, ja äh, DMA, DSA on meil, meil on ka andmeakt, kus on, mis on vastuseks, viimase osa vastuseks teie küsimusele küberjulgeoleku vallas. me peame tegelema äh, ka selles valdkonnas teie kirjeldatud ohtudega ja esitame oma ettepaneku äh, järgnevatel aastatel, kõik ei ole loomulikult võimalik. linna liikumise, liikumisi linnades võime me kasutada, aga loomulikult ei saa esita andmeid selle kohta, kes millistest kodanikest kuhu liigub, selleks et ähm, liikumissüsteemi välja arendada, on vaja anonüümiseeritud andmeid ning selle kallal kavatseme tulevikus siis ka tööd teha. Susanna Solis-Perez. aitäh ja Renew fraktsiooni nimel saab sõna Susanna Solis-Perez. suur aitäh, esimees. aitäh, esimees ja aitäh ka volinik digitaalne innovatsioon ning peamised andmebaasid avalikus ja erasektoris on väga olulised, nad on olulised ka VKE-de ning iduettevõtete jaoks. sest äh, nii on võimalik äh, paremini katsetada uusi tooteid ning see on hea Euroopa tarbijatele. seega ülioluline on aga tagada, et kõik need, kes tehnoloogiat arendavad, saavad juurdepääsu andmetele suurele hulgale andmetele. loomulikult on meil ka probleemid, näiteks killustatus. ma tahaksin teiega jagada mõningaid andmeid ainult, ainult kaksteist protsenti VKE-dest saab kasutada praegu bioandmeid, aga neil võiks olla võimalik palju rohkem andmeid kasutada, seega ma tahaksin küsida, kuidas me saame tagada, et meie iduettevõtted, VKE-d ja ettevõtjad saaksid juurdepääsu nendele andmetele ning kuidas on riskidega? kas teie meelest on mingisuguseid ohte selles, kui andmeid talletatakse ja analüüsitakse Euroopa Liidus? kas on võimalik kehtestada mingisuguseid meetmeid selleks, et tagada, et iduettevõtted kasutavad neid andmeid ainult Euroopa Liidu siseselt? ning kuidas on lood innovatsiooniga? mida teeb Euroopa Komisjon selleks, et edendada iduettevõtete jaoks äh, tehisintellekti katsekeskkondi. aitäh ja palun, volinik! aitäh nende küsimuste eest! see puudutab väga paljusid äh, väikeseid keskmise suurusega ettevõtteid, teema on tähtis, ta on sellest tegelikult väga põhjalikult rääkinud selge on see, et me peame selle kallal tööd tegema ja kõik sammud, mida me meie peadirektoraadis teeme, Grow peadirektoraadis, on mõeldud just nimelt digitaalvaldkonna edasiarendamiseks VKE-de jaoks. see on tähtis teema, ma tean. ka liikmesriigid tegelevad sellega, peavad kandma hoolt selle eest, et äh, suur osa oleks eraldatud Äh, digitaalarengukonna arengust oleks suunatud VKE-dele. teema on tähtis ja teie siin rääkisite sellest äh, nõndanimetatud regulatiivsest liivakastist. väga paljud ettevõtted ja liikmesriigid on toetanud seda nõndanimetatud liivagaasi, liivakasti äh, süsteemi, mis on nüüd selline turvaruum innovatsiooni jaoks äh, tehisintellekti küsimustes, äh, see aitab ka vähendada selle tegevusega seotud riske. nii et äh, see on meie valitud tee, püüame siis kanda hoolt selle eest, et me saaksime õigusloome paika nii et õigusloomelised ettepanekud äh, võtaksid arvesse seda nõndanimetatud äh, liivakasti ja siis teeme seda koostöös äh, sektori, erinevate sektorite pädevate reguleerivate asutustega, võtame arvesse turu, tarbijakaitset ja nii edasi. ja kui meil ei ole andmete vaba voogu või saame seda valdkonda ju arendada meie siseturu piirides. olen veendunud aga, et meil õnnestub VKE-de algatusi dünaamiliselt toetada, VKE-d nagu kõik majandusüksused peavad oma rakendusi digitaliseerima, oma teenuseid digitaliseerima ja see on oluline ka nende jaoks, me peame neid selles toetama. aitäh, volinik, vaatan taas kord kella poole ning pean uuesti muutma veidi reegleid. alustame nüüd äh, viimast fraktsioonide küsimuste vooru ning äh, me teame, volinik, et teil on võimalik meiega olla veel kakskümmend minutit. seega ma teen ettepaneku et laseme kõigil viimase vooru kolleegidel oma küsimuse ära esitada ning seejärel te üritate äh, anda kokkuvõtva vastuse ning esitada oma kommentaarid ühe korraga. mul on väga kahju, et ma pean sellise muudatuse tegema, aga me tahame kogu oma nimekirja läbi võtma, võtta, sellepärast et ma arvan, et on oluline, et kõik kolleegid, kes sõna soovisid saada, seda ka saavad teha, seega ma palun, et äh, järgmised seitse kolleegi äh, esitaksid oma küsimused järjestikku ära. volinik saab teha äh, siis oma märkmeid ning esitada vastu. jah, olen valmis seda tegema ja ma olen jällegi mm, valmis teie komisjoni tulema, kui teil on vaja veel mõtteid vahetada, siis lepime lihtsalt kokku, see teema on minu jaoks tähtis. jah, väga hea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 hästi, proovime hiljem uuesti, võtame nüüd ette praegu sotsiaaldemokraadid ja Sven Mikseri ning hiljem proovime uuesti proua Simikopoologa ühendust saada ja palun, härra Mikser uh,. Yes uh,, thank you, thank you, chair. jah, aitäh, esimees. aitäh ka volinikule, et komisjoni ette tulite olete juba päris pikalt rääkinud suure riskiga valdkondadest ning suure riskiga andmerakendustest ning ma tahaksin esitada küsimuse konkreetse poliitika valdkonda kohta, milleks on kaitse ning julgeolek. Juri komisjoni raport, mis puudutas tehisintellekti eetilisi aspekte, kvali-, klassifitseeris kaitse- ja julgeolekuvaldkonna tervikuna suure riskiga sektoriks ning autonoomsed äh, sõjaväelised äh, rakendused on suure riskiga rakendused, mis võivad äh, ohustada julgeolekueeskirju ning põhiõigusi. seega minu küsimus on järgmine. komisjoni valge raamat andis märku, et me peaksime võtma rangema lähenemise suure riskiga valdkondade suhtes tehakse ka ettepanek luua märgistamissüsteem, mis eristaks väikse ja suure riskiga valdkondasid ning võimaldaks väiksema riskiga sektoritel kasutada vabatahtliku märgistamise süsteemi, aga kas te kaaluksite ka seda, et terve kaitse- ja julgeolekusektor kvalifitseeritaks või märgistataks suure riski valdkonnana ning arvestades rangemat lähenemist, mis Euroopa Liit on äh, kasutusele võtnud ning seda rangemat riskipõhist lähenemist tehisintellektile üleüldse, siis kuidas oleks võimalik leevendada ohtu, mis äh, kujutab endast äh, kaitsetööstusele, võrreldes siis nende riikidega konkureerides, kellel on nii-öelda lõdvem lähenemine, näiteks USA puhul, aitäh! aitäh! kas proua Asimakopoulou on uuesti ühendatud okay.? Can you, can you hear me? kas kuulete mind? jah, nüüd kuuleme teid, palun. suur tänu, nüüd te kuulete mind, eks ole. lugupeetud volinik, kas te kuulete mind? suur tänu, et te olete siin meie komisjonis. ja Euroopa me vahetasime äh, üle saja hiljuti arvamusi ja me teame, et meie äh, strateegilised seisukohad kattuvad. inimtegevuse andmete arv kahekordistub iga kaheksateistkümne kuuga ja äh, meie teame, et me peame te tehni-, tehisintellektiga tegelema, lugupeetud volinik, te olete öelnud, et üks digitaalse suveräänsuse alussambaid on ambitsioonikas Euroopa andestrateegia. andmeid tuleb Euroopas suveräänses pilves säilitada ja töödelda. suveräänsus aga ei tähenda seda, et me peaksime end isoleerida, isoleeriksime. me, aga see tähendab seda, et meie eeskirju austatakse ning me peame seda tagama. rahvapartei esindajana toetama loomulikult konkurentsi ning turu avamist Euroopa, Kreeka äh, Kreekast pärit saadikuna tahaksin ma aga ka suu-, investeeringuid Kreekasse, mis aitab meie riigi arengule kaasa. hiljuti meie peaminister sõlmis kokkuleppe Microsoftiga pilvesalvestuse jaoks, kolme andmekeskuse loomise jaoks, miljardi euro suurused investeeringud, mis äh, eeldavad saja tuhande inimese väljaõpet. minu küsimus teile oleks järgmine kui me räägime Euroopa digitaalsest suveräänsusest, kas see on meie avatud konkurentsi põhimõttega kooskõlas andmekeskus nagu plaanitud on Kreeka jaoks, kas see vastab teie tingimustele? kuidas sobib see kokku äh, Euroopa Andmekeskuse ning pilvealgatustega? ja EPP nimel saab sõna härra Jörgen Warborn. Monsieur le commissaire, thank you for coming here today. härra volinik, aitäh, et olete täna meiega viimase nädala jooksul olen kõnelenud erinevate sidusrühmadega ning üks probleem, mis neil kõigil on ühine, on õigusliku kindluse puudumine. on võimatu paluda riiklikel asutustel teha eelotsus, et anda roheline tuli andmete kasutamiseks teatud viisil selle asemel peavad VKE-d ja teised ettevõtted ootama inspektsiooni tulemust äh, ja nad riskivad väga suure trahvi saamisega, kui nad ei kasuta äh, seaduslikke viise äh, nõuete kohaselt ning see loob tohutu õigusliku ebakindluse ning kui üritame andmeid liigutada liikmesriikide vahel, siis on see veelgi keerulisem, sest on erinevad riiklikud ametiasutused ning eh, kui ettevõtted eh, seisavad silmitsi tohutu trahvi ohuga, kui nad teevad eh, asju valesti, siis tihtipeale nad jätavad oma äriidee ellu viimata. see loomulikult peab muutuma. ning ma tahaksin kuulda teilt, härra volinik, kuidas te kavatsete sellise probleemi lahendada? kas te toetate ideed luua mingisugune suuniste kogum Euroopa Liidu tasandil eelkinnitatud äh, menetluste jaoks, äh, mis kohaldub siis VKE-dele ja iduettevõtetele ning äh, kas oleks vaja luua mingisugune teekaart, kuidas VKE-d ja iduettevõtted saaksid kasutada neid innovatiivseid andmeid? aitäh ja nüüd IDE fraktsiooni nimel saab sõna Alessandra Basso. aitäh, esimees, aitäh, volinik, ma üritan teha väga lühidalt andmete analüüs ja algoritmid, mis tuginevad tehisintellektile, kavatsevad äh, revolutsioon, kavatsevad, äh, korraldavad revolutsiooni erinevates sektorites ennenägematutel viisidel. andmete jagamine ja levitamine, kui need andmed äh, pärinevad nutiseadmetest, näiteks autodes või siis ka kodumasinates, võimaldab luua peaaegu täiusliku kindlustusprofiili äh, kodanike kohta. seega praegused äh, kindlustustooted äh, sõltuvad väga palju meie igapäevastest otsustest või siis ka tervisekindlustus sõltub sellest, kui palju me ennast füüsiliselt liigutame või mismoodi, millised on meie toitumisharjumused. sellised arengud võivad tunduda sobilikud suurtele kindlustusettevõtetele ning nende meelest väheneb olulisel määral ebakindlus, mis nende tööga kaasneb, aga samas see loob tohutuid erinevusi nende ülioluliste teenuste osutamisel, näiteks tervise- või elukindlustuse pakkumisel. seega, mis jääb alles üksikisiku vabadusest, kui iga meie valik elus võib omandada hinna või väärtuse ning võib mõjutada ka seda, kas meil on võimalik saada teatud kindlustuspoliisi? ja kas meil on võimalik saada teatud äh, tervishoiuteenuseid? võib-olla äh, oleks võimalik äh, kehtestada õiguslikke piiranguid selle kohta, kui kaugele need süsteemid võivad minna ning millised on need ülem- ja alamhinnad, mida võib jagatud andmetele kehtestada. ma tahaksin tänada komisjoni esialgsete õigusaktide eest, selle asemel, et äh, vältida liigset isikustam- ja kuidas vältida liigset isikustamist nendes äh, sektorites. aitäh ja Roheliste nimel saab sõna härra Kolaja. Thank you, chair uh,. Thank you, commissioner for coming. aitäh, esimees ning äh, aitäh, volinik, et meiega olete ning aitäh ka sissejuhatava sõnavõtu eest. mul on kolm küsimust oma fraktsiooni nimel kõigepealt äh, suure ja väikese riskiga lähenemine tehisintellektile äh, valmistab meie fraktsioonile suurt muret. meie meelest ei ole need kaks kategooriat piisavad selleks, et käsitleda kõiki neid erinevaid riske, seega me tahaksime aru saada, kuidas komisjon kavatseb tagada piisaval määral paindlikkust Euroopa Liidu lähenemisele tehisintellekti osas selleks, et kaitsta meie kodanikke tehisintellekti kuritarvitamise eest teiseks, äh, tehisintellekti avalik konsultatsioon, ähm, millest te rääkisite, äh, tõi kaasa selle, et kodanikud avaldasid oma muret seoses näotuvastuse ning teiste biomeetriliste tuvastussüsteemide kasutamise kohta avalikes ruumides ning kodanikud äh, soovisid näha õigusloomet selles valdkonnas. kuidas selline tulemus võiks mõjutada komisjoni edasist tööd? ning kolmandaks, tuginedes komisjoni kahe tuhande kahekümne esimese aasta tööprogrammile, siis me oleme näinud algatust, ähm, mis on seotud tehisintellektiga, selleks on ainult andmete strateegia praegu konkreetselt. kuidas te kavatsete kasutada andmete õigusakti selleks, et äh, luua koolitusi andmekogude osas, et arendada äh, algoritme ning toetada VKE-sid ja iduvõtteid andmekoolituste valdkonnas, kui tihtipeale need valdkonnad kuuluvad, selle pädevus on suurte ettevõtete käes. ja ECR-i nimel saab sõna Kosma Slotovski. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Komisarzu. Ja mam dwa pytania. Tere pärastlõunat, volinik. Mul on kaks küsimust ning äh, nendeks on vaja vaid kaht lühikest vastust. Euroopa Liit on praegu tehnoloogilises äh, võiduajamises viimasel kohal USA ning Hiina järel. meil on kaks eesmärgi, äh, investeeringuteks olemasolevad vahendid ning ka vabadus, kui asi puudutab eraelu puutumatust ning andmete töötlemist. kas kogu selles teemas on mingisugune nišš, mille vastu komisjonil on eriline huvi Äh, mille osas meil võiks olla tehnoloogilised eelised. paljud Euroopa ettevõtted on ülemaailmsed liidrid transpordi või droonide äh, tootmise valdkonnas, seega kuidas komisjon kavatseb säilitada nende sektorite juhtivrolli ning investeeringud nendesse sektoritesse? teiseks, meil on kestmas praegu pandeemia paljudes riikides on kehtestatud, äh, loodud äh, inimeste kaitseks erinevad äh, jälgitamise rakendused, aga need toimivad ainult siis, kui paljud inimesed on nendega liitunud. kui ma aga Poolast näiteks lahkun, siis ma saan sõnumi, et see rakendus ei pruugi teises liikmesriigis toimida. seega, kas meil on täna olemas mingisugune plaan selleks, et äh, neid andmeid kõikides neis rakendustes kogutakse ühte kohta, et meil oleks rakendus, mis töötaks üle terve Euroopa Liidu ning mitte ainult üksikutes liikmesriikides. suur aitäh! Thank you uh, for aitäh ja Renew fraktsiooni nimel saab sõna Andrus Ansip. Andrus, do you hear us? härra Ansip, kas kuulate meid? Thank you, president, thank you, commissioner Can.... aitäh, esimees, aitäh, volinik, kas mind on kuulda? jah, väga hästi. minu küsimus puudutab andmetöötlust. komisjon teatas et, et kaheksakümmend protsenti andmetöötlusest toimub pilvesüsteemides ning kakskümmend protsenti äh, projektides. Te mainisite ka ise et andmetöötluse osa suureneb äh, tohutul määral äh, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks. analüütika äh, pilvetöötluses täiendab nüüd serv andmetöötlust. aga mulle tundub, et me keskendume sellele traditsioon, rohkem sellele traditsioonilisele Äh, pilvandmetöötlusele ning vähem servandmetöötlusele. ning see on väga oluline, kui me hakkame rääkima investeeringutest. nüüd minu küsimused. kas teie meelest me peaksime rohkem tähelepanu pöörama nendele reeglitele, kuidas äh, me saame rohkem liikuda, juhtida tähelepanu servandmetöötlusele ning mida komisjon kavatseb ette võtta selleks, et edendada paremat andmete töötlemist ning äh, analüüsimist just servtöötluses suur aitäh ning viimane küsimus tuleb kuue fraktsiooni esindajalt Emmanuel Morellilt. palun, härra Morell. suur tänu, lugupeetud juhataja, me räägime siin strateegilisest, strateegilistest plaanidest ja ma, mul on väga hea meel, et äh, härra Breton on selline optimistlik, kuid ma arvan, et äh, digitaalse suveräänsuseni on veel päris pikk tee, see on tõesti üüratu äh, töö ja äh, meil on väga palju sõltuvust, väga palju nii-öelda allumist äh, kahva valdkonnas ja nii edasi ja kahva on äh, jah, äh, ja Ameerika Ühendriikides praegu esindajate kogu räägib juba selle struktuuri nii-öelda lammutamisest ja mida me toome Euroopasse, kui nad seda teevad, mida me siis edasi teeme, kas me lähtume funktsionaalsest lähenemisviisist, territoriaalsest lähenemisviisist, need on meie, minu jaoks tähtsad küsimused. ja siis eetika küsimus. asutame hääletama tehisintellekti eetilise öö, äh, tähtsa dokumendi eest, see raamistik on väga oluline kõikide liikmesriikide jaoks ja Euroopa Liit peaks olema koordineerivas rollis. ja kui meil ei ole ühtset lähenemist, mis takistab liikmesriikidel siis nii-öelda digitaalse dumpinguga tegelemist, selline lähenemisviis õõnestaks meie ühiseid aluspõhimõtteid ja mis puudutab julgeolekut, ma tahaksin teada teie arvamust Euroopa tehisintellekti pädeva asutuse küsimuses. Need teemad on minu arust tähtsad, eetilised küsimused jäävad varju majanduslikele ning tööstust valdkonda puudutavatele küsimustele pahatihti meie aruteludes well,. Uh, of... volinik, oleme nüüd küsimustega lõpule jõudnud. väga palju erinevaid teemasid puudutati selles viimases voorus ning ma paluksin teil lahkelt Äh, teha neist kokkuvõte ning lõpetada tänane arutelu oma äh, kokkuvõtva sõnavõtuga ning loodetavasti saame kasutada edasisi võimalusi kutsuda teid meie komisjoni ette ning keskenduda võib-olla põhjalikumalt mõningatele täna mainitud punktidele. volinik, teil on sõna. Euh, suur tänu, lugupeetud juhataja. proua Asigmakopulu äh, asi on selge, meie oleme avatud loomulikult kõikidele investeeringutele, mis võiksid, mis austavad meie põhimõtteid, meie norme. kui ettevõtted tahavad investeerida Kreekasse, väga tore. kui nad peavad meie põhimõtetest kinni, siis on väga tore. kui austatakse Euroopa norme, siis ja ainult Euroopa norme, mitte mingisuguseid muid norme siis on kõik äh, vastuvõetav, see on tehtav, see on võimalik, me saame seda teha ja siis on kõik teretulnud, ma arvan. asjad on selged, me ei sulge oma piire, me oleme avatud, aga meil on oma põhimõtted andmekaitse valdkonnas, andmete tagamise valdkonnas, julgeoleku valdkonnas. ja ettevõtted ei lahku Euroopa territooriumilt selle algatuse tulemusena, see kõik on võimalik. mis puudutab äh, julgeoleku ja kaitsevaldkonda ning äh, riskivaldkondi, kõik, mis puudutab nii-öelda robotit, tehisintellekti ja äh, valdkonda ja robottehnika tap-, kasutamist tapmise valdkonnas, jah ma võin teile tuua näiteid, kus tehisintellekti valdkonnas, tehisintellekti kasutamine kaitsevaldkonnas on väga oluline. algoritmid, mida saab kasutada äh, tuvastamise valdkondadeks, nõrkade kohtade tuvastamiseks nii-öelda. kui äh, loomulikult äh, tarkvarad äh, on olemas, äh, mis kak-, siis tarkvara probleemide avastamiseks saab kasutada ja tarkvara nurkade kohtade, nõrkade kohtade avastamiseks saab, saab kasutada tehisintellekti. see annab ajaliselt kiiremaid tulemusi kui inimtegevuse kasutamine selline väike kõrvalepõige. mis puudutab VKE-sid ja juriidilist raamistikku, jah, ma loomulikult, ma toetan seda, ma toetan ka seda, et meil võib olla suunised äh, VKE-de aitamiseks. meil on kõik need äh, keskused, äh, hub'id nii-öelda digitaalsed haabid, mis on meie VKE-de kasutuses äh, ja me töötame kõikide muude toetav, toetusmeetmete kallal äh, DG Grow'ga. proua Passo, te rääkisite kindlustusest äh, just nagu te ütlesite, just nimelt tegemist on kõrge riski rakendusega, seda tuleb arvesse võtta ja sellest lähtuvalt ka neid äh, ka sellele läheneda, isikuandmed, äh, isikuandmete üldkaitseraamistik juba kaitseb seda ja kui kunagi saab neid andmeid kasutada ka teiseks otstarbeks, siis äh, tegemist on nõndanimetatud kõrge riskiga andmetega ja selliste rakendustega härra Marcel Collagen kõrge riski rakendused jah, mõningaid rakendusi tuleb keelata ja rakendusi, mis võivad olla, tegelevad petutegevusega, tekitada sõltuvust ja nii edasi ja nii edasi. et on rakendused, mille tegevus ei vasta Euroopa Liidu põhimõtetele, see, selle, need keelustame Euroopas tehisintellekti kasutamine kõrge riski valdkonnas me ei keelusta selliste rakenduste kasutamist ja selliste süsteemide kasutamist, lihtsalt paneme paika tingimused, millele tuleb vastata selleks, et neid riske leevendada. kõik tehisintellekti rakendused, mis on seotud julgeolekutega, äh, julgeolekuga või ähm, ja nii edasi, need peavad olema seotud Nende suhtes rakendatakse hindamismeetmeid ja äh, nende rakendusotstarve on piiratud. nimekirja võib muidugi dünaamiliselt laiendada pidades äh, silmas tehnoloogia arengut, kõik need äh, asjaolud muutuvad ajas, nagu te isegi ette kujutate. siis äh, kõrge riskiga rakenduste kasutusse nimekiri võib hõlmata äh, tehisintellekti süsteemi, mis äh, tegelevad automaat, äh, automaatselt kütusevarustusega, samuti kiirabiteenused ja nii edasi, krediidi hindamine, sotsiaalteenused, kogu sotsiaalvaldkond üldiselt ja tervishoiuvaldkond üldisemalt, vabandust, ja siis õigusvaldkonda puudutavad rakendused, need on kõik kõrge riski valdkonna võimalikus nimekirjas. me töötame selle kallal kahe tuhande kahekümne esimesel aastal kahe tuhande kahekümne esimese aasta tööprogrammis on meil plaanis tehisintellekti õigusloomeline ettepanek, see oli ka kahe tuhande kahekümnenda aasta tööprogrammis ja see ei ole tööprogrammis siis kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks eraldi välja toodud, aga selle tõttu, et see juba oli sel aastal programmis, aga me tegeleme sellega kindlasti. siis tehnoloogia valdkonna areng ja härra Kosmatšukovski Äh, kas meil on eelised? jah, jah, ja meil on ka rahastamisvahendid, sada viiskümmend miljardit eurot on digitaalvaldkonnale eraldatud, need investeeringud aitavad kaasa meie konkurentsivõime suurendamisele. kõikide äh, nende tegijate jaoks, kes on meie digitaalmaastikul aktiiv, aktiivsed. meie oleme töötanud välja nõndanimetatud gateway mis võimaldab ühtlustada erinevaid rakendusi äh, erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides. üheksateist riiki on juba äh, sellega liitunud, see on väga hea. kui teil on oma rakendus, äh, kui te ületate piiri, siis need andmed jäävad kättesaadavaks teile ka väljaspool ja ja see puudutab ka võimalikke kontakte väljaspool. siis on riike, kes tahavad veel liituda, kolm on juba liit-, teevad liitumisplaane. aga mul on väga hea meel äh, teiega seda teavet jagada, härra Ansip armas Andrus A. Ansip, teil on õigus, servtöötlus on äh, revolutsioon ja info äh, ning selle töötlus on üha lähemal, äh, seal, kus andmeid lüüa, luuakse, teadmeid luuakse kohalikkuse põhimõttest lähtuvalt, see tsentraliseeritud pilv on üks asi ja, ja üha rohkem tuleb rakendada tehisintellekti äh, ka delokaliseerimise põhimõttest välja, nõndanimetatud servtöötluse põhimõttest lähtuvalt, äh, ka äh, väikesed detsentraliseeritud minipilved nii-öelda on üks meie eesmärkidest, mitte sellised üüratud tsentraliseeritud pilved või üks tsentraliseeritud pilv meil on ka väga konkreetsed nii-öelda minipilved, mis on koha peal äh, ja andmeteabe loomise, kogumise koha lähedal ja seal on oma KPE-d, KPI-d ja oma algoritmid, mis on mõeldud konkreetsete rakenduste jaoks ja just nimelt selle kallal me kavatseme töötada ka selle tööstuspilve alliansi töös. härra Morel, teie jäite Prantsusmaale nagu ka meie no,, nagu ka mina. mina tavaliselt ei jää Prantsusmaale, jah. aga võib, kindlasti panite tähele, et Prantsuse ajakirjanduses ma sellest teemast just rääkisin väga põhjalikult eelmisel nädalal ja sealt tuleb selgelt välja, mida kavatseme teha suurte platvormide jaoks ja ka DMA-de jaoks. ja me peame oma süsteemi välja töötama, selleks et keegi ei hakkaks äh, kurjasti kasutama, tee äh, maa, tee saad ning meie õigusriigi väärtusi austatakse. vastamustingimusi ühtlustatakse selleks, et äh, piirata riske, nõndanimetatud parima keskkonna valimist, foorumi valimise äh, riski sealhulgas. ja see on üks moodus meiega ühiselt koostööd teha. suur tänu, lugupeetud juhataja. kogu südamest suur tänu mulle eraldatud aja eest. mul oli hea meel koosolekul osaleda, rääkisin paljudest teemadest. Te kõik olete äärmiselt asjaga kursis tehisintellektiga seotud küsimustes ning ma loodan, et meie arvamuste vahetused korduvad ka tulevikus. olen teie käsutuses ning äh, teie soovitused meie kõrge riskiga valdkondade raamistiku jaoks äh, ja üldisemalt on alati teretulnud mul on väga hea meel äh, mõttevahetuste üle teie komisjoni liikmetega, niisiis suur, suur tänu teile veel kord teie tehtud töö eest, aja eest, mida olete eraldanud sellele nii tähtsale teemale ning äh, selle põhjaliku huvi eest, mida teie tunnete selle teemavaldkonna vastu ja mida mina samuti jagan. aitäh, volinik ma arvan, et me kõik oleme väga kirglikud äh, tehisintellekti teema kallal töötamise suhtes, seega suur tänu teile teie panuse ja kannatlikkuse eest. loomulikult me kutsume teid äh, meie juurde veelgi kord, et keskenduda mõningatele tänastele punktidele. ma tean, et tõlgid peavad lahkuma kohe, seega me lõpetame siinkohal. Äh, homme me tuleme uuesti kokku ning äh, meil toimub arutelu äh, tund aega volinik Vestageriga.